vabandust, liitusid selle fraktsioon, EFD fraktsiooniga. neljakümne kuues artikkel ähm, kodukorras äh, puudutab äh, see statist-, äh, puudutab määrust statistika kohta kaubavedude osas, sellele määrusele ma kirjutasin ma täna juba alla, ütleb härra president